kolleegid, tere tulemast! kolleegid, ma kuulutan koosoleku avatuks, tere tulemast teile kõigile. tuletaksin teile meelde, et tänase koosoleku eesmärk on valida alakomisjoni juhatus, esimees ja aseesimehed vastavalt kodukorra reeglile kakssada kolmteist. kõigepealt valime esimehe ning siis aseesimehed. ja toda valimist juhib juba meie uus esimees. muuseas, mina istun siin seetõttu, et ma olen kõige staažikam äh, liige siin, mitte kõige vanem. kuigi te võisite nii arvata. ja me ei hakka siin sünnipäevi kontrollima mulle on teada antud, et järgnevad asendusliikmed osalevad hääletuses. härra Majorino asendab härra Lopest sotsiaaldemokraatidest. proua Gregorova asendab proua Neumanni roheliste hulgast. proua Kanko asendab proua Fortigat ECR-ist ja, ja keegi ID fraktsioonist asendab härra Bergi. see on nüüd viimane versioon härra Bonfrisco asendab härra Bergi. ja proua Aguilar asendab härra Van Ordenit. ja härra Deman asendab härra Plaškot. kui äh, keegi soovib veel asendada kedagi, siis nüüd on vaja sellest teada anda ennem hääletust. ning lõpetuseks võtke ka teadmiseks, et äh, tervituspakike äh, sekretäriaadi poolt on saadetud kõigi saadikute kirjakastidesse ja see pakett on ka netis saadaval. ning et asi oleks selge, siis mina pean lahkuma üsna varsti ning äh, härra Lopes asendab äh, mind hiljem. et see ka protokollis kirjas oleks. kolleegid, nüüd ma palun, et sekretäriaat, sekretäriaat kinnitaks, et meil on kvoorum olemas. et me teaksime, palju meid on. ma vist isegi ei ole veel allkirja andnud, aga selle asja saab korda ajada, võib-olla sekretäriaat toob ka nimekirja mulle, et saan oma kohaloleku allkirja anda. tuletan meelde, et vastavalt kodukorra reeglile kakssada kaheksa on kvoorum üks veera, veerand meie komisjoni liikmetest, ehk siis kaheksa. mulle on teada antud, et kvoorum on meil olemas. jah. tuletan meelde, et esimehe kandidaat, kaadi, ka-, kandidaat tuleb esitada fraktsiooni poolt või viie protsendi saadikute poolt, ehk siis kahe saadiku poolt sede allkomisjonis ning nüüd ma paluksin teada anda, kes oleks esimehe kandidaadid. I see we have been com-, yes, Petras. Petras. aitäh, Mihhail esimees, kolleegid, mul on välja pakkuda suurepärane kandidaat CD esimehe kohale, äh, proua Natalja Illusoo. aitäh, kas te olete nõus kandideerima? jah. aitäh. kandidaat on öö, äh, täisliige alakomisjonis ning on täitnud ka finantshuvide deklaratsiooni ja käitumiskoodeksi deklaratsiooni, seega kas on veel kandidaate? jah. esimehe kohale. A nome del gruppo Identità e Democrazia Canton do alla pres-. ID fraktsiooni nimel teeksime eh, esitada Jerome Devier kandidatuuri suur tänu. ma tõlkest nime täpselt ei kuulnud. Jerome Rivier. Rivier. Jerome Rivier, ütlesid tõlgid. kas on veel kandidaate? kõigepealt ma peaksin küsima kolleegilt, kas ta on valmis kandideerima. jah, härra esimees, ma olen kandideerimisega nõus. ja kas te olete täitnud finantshuvide deklaratsiooni ja käitumiskoodeksi deklaratsiooni? see oli ka näha veebilehel, jah, ma usun, et see küsimus esitati kõikidele kandidaatidele. jah, me küsime seda kõikidelt kandidaatidelt, aga ma ei ole vaadanud ausalt öeldes veebilehelt. So um, I am coming to the electronic vote. nüüd tuleb elektrooniline hääletus. Arno. Euh, esimees, meil on privileeg olla üks viimastest komisjonidest, kes täna valimisi läbi viib ja me tõdesime eelmistel hääletustel teistes komisjonides, et fondi reeglist ei peetud kinni. eriti meie fraktsiooni kandidaatide suhtes, Rahvapartei kandidaatide suhtes. mina tahaksin teada, enne kui ma asun valima sellel hääletusel, kas kandidaadid võtavad kohustuse kinni pidada Tonti reeglist aseesimeeste puhul kes meil on täna ette nähtud CDAL äh, komisjoni puhul. Merci, vielen Dank. aitäh. kas keegi soovib sõna? I don't see that uh,. Monsieur Rivière. härra Rivière. härra esimees, kasutan võimalust ja soovin rõhutada tõepoolest et kõikides komisjonides fraktsioon, keda mul on au esindada täna, idee jäi just, jäeti süstemaatiliselt kõrvale Honti reegli rakendamisest, mis kaitseb vähemusi ja võime tõdeda, et vähemusi ei austata Euroopa Parlamendi komisjonides ja sellepärast ma ka kandideerin. ja vastuseks äh, Rahvapartei liikme küsimusele, mis puudutab aseesimeeste kohti, me kandidaati ID fraktsiooni nimel ei esita Well, apart from the Dhihant system that... Dhihanti süsteemi kõrval, mida võib või ei pruugi kasutada, peab ükskõik milline kandidaat, kas esimehe või asemehe kandidaat, saama äh, komisjoni või allkomisjoni enamuse. kui kandidaate jagatakse ka teatud süsteemi järgi, siis lõppude lõpuks ikkagi komisjon või alakomisjon hääletab äh, kas enamus häälte põhjal või üldise heakskiidu menetlusega. kui ma nüüd õigesti aru saan, siis võime me nüüd hääletada elektrooniliselt. salajane hääletus. jah, palun. mikrofoniga, palun uh,. What, eh, which questions to the candidates no.? That is küsimused kandidaatidele tavaliselt sellist asja ette pole nähtud. me ju teame, kust nad pärit on. ja nad on formaalselt ka eeltingimused täitnud, seega meil tavaliselt selliseid arutelusid üksikkandidaatidega ei ole. vabandust. kas läheme hääletuse juurde, salajane hääletus ma loodan, et süsteemis on meil kaks nime, kas nii käivad need asjad? nii, nagu kuna meil on ainult kaks kandidaati, siis saame me seda hääletust läbi viia jah, ei ja erapä-, erapooletu nuppudega. kuulake nüüd, esimene kandidaat oli proua Loiseau kes teda toetavad, vajutage rohelist nuppu, kes soovib hääle, va-, valida härra Rivied, vali-, vajutate, vajutate punast nuppu ning erapooletud vajutavad valget nuppu, seega Loiseau roheline, Rivier punane ja erapooletu valge. kontrollige, et teie hääletuskaardid on ka asjanduses ma avan hääletuse, palun hääletage. You will find a blue thing as indicating it is secret. ja sinine tuli põleb, et, et näidata, et hääletus on äh, salajane. Two votes are missing. Yes, we are in the midst of the vote now. aa, ma unustasin oma hääletuskaardi. meil on siin ka olemas hääletuskaardid, mida saab laiali jagada Secretariat got voting cards to distribute? We have no voting cards here. No, it's the... Teile siiski ei ole äh, hääletuskaarte teile anda, iga saadiku kohustus on hääletuskaarti kaasas kanda. aga hääletus on meil nüüd lõppenud, kakskümmend seitse häält kahekümne seitsmest on antud hääl, lõpetan hääletuse ning vaatame tulemust. tehnilistel põhjustel millegipärast äh, nulliti hääletus, seega hääletame uuesti. tulemus kadus ära, roheline nupp proua Loiseau, punane nupp härra Rivier ja valge erapooletu. hääletage ükskord veel. roheline Loiseau, punane Rivier ja valge erapooletu. kas kõik on hääletanud, kaks häält on puudu? mina hääletasin kas keegi soovib veel hääletada, kaks häält on puudu. nüüd on üks puudu. Teil oli oma võimalus ja ma lõpetan sellega hääletuse. tulemus on järgmine, neliteist häält proua Lozoole, kaheksa härra Rivierile ning neri, neli erapooletut. seega te olete osutunud valituks, palju õnne! And please take the floor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 Well, first of all uh,, ladies and gentlemen. kõigepealt, daamid ja härrad, armsad kolleegid, tahaksin tänada teid teie usalduse eest. annan endast parima, et seda usaldust ka väärida. selle mandaadi ajal alakomisjoni esinaisena. ma loodan väga vanemate saadikute, minust vanemate saadikute kogemustele kes nagu minagi on töötanud äh, Euroopa Liidu kaitse ja julgeoleku kallal. meil on palju põhjuseid, miks edendada head koostööd meie komisjoni sees ja ka Euroopa Parlamendis mm, teiste komisjonidega. ma luban, et üritan tugevdada parlamentaarset järelevalvet ühisel kaitse- ja julgeolekupoliitika üle Euroopa Liidus. esimene võimalus on järgmisel nädalal, kui toimub arutelu proua von der Leyeniga, kes kandideerib Euroopa Komisjoni presidendiks. edasi räägin prantsuse keeles. enne novembrikuud äh, kuulame ära uue kõrge esindaja, uue komisjoni ja järgmisel aastal võtame vastu järgmise finantsraamistiku, see kõik on meil päevakorras ja me tahame jälgida, et kaitse- ja julgeolekupoliitika etendaks siin olulist rolli. loomulikult ei saa ma sissejuhatust lõpetada ilma, et meelde tuletaksin sissejuhatust, milleks on Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitseleping, mille alusel peab meil olema kaitsepoliitika selleks, et meil oleks ühine kaitse, mis tõhustaks Euroopa identiteeti ja sõltumatust selleks, et me edendaksime rahajulgeolekut, rahu, rahujulgeolekut ja progressi Euroopas ja kogu maailmas. hetkel, nagu, mil me teame, tegemist on pöördelise hetkega, Euroopas ei ole kunagi veel olnud nii pikka rahuperioodi, kuid ühtlasi ei ole kunagi olnud Euroopa ees veel nii palju erinevaid väljakutseid julgeoleku ja kaitse valdkonnas, partnerlussuhteid, suhteid kolmandate riikidega geostrateegilises kontekstis Äh, mis on väga ebastabiilne, nagu me kõik teame. meil on koostöö ka NATO-ga, meil on vaja koordineerimist liikmesriikide vahel, selleks, et Euroopa Liidul oleks äh, võime olla tõhusam ja palju kohasem, ütleksin ma. Need on ülesanded ja väljakutsed meie ees ja me peame need väljakutsed vastu võtma koos. head kolleegid, ma teen nüüd ettepaneku jätkata tänase päevakorraga ja hakkama valima aseesimehi. ma ei hakka üle kordama äh, infot äh, selle kohta, kes osaleb valimises, kui ei ole midagi muutunud, aga ma ei näe, et keegi äh,, keegi sooviks muutustest rääkida, koorum on ka täidetud, nii et äh, hakkame valima esimest aseesimeest. Yes. Thank you uh, very much. aitäh, proua esinejale. sotsiaaldemokraatide nimel soovime me esitada Nikos Andulakise kandidatuuri esimeseks aseesimehe kohaks. Thank you um,. Does the nominee accept? kas kandidaat on kandideerimisega nõus? jah, loomulikult. ja olete täitnud ka oma kohustused äh, finantshuvide ja käitumiskoodeksi osas. kas on veel kandidaate? esimese aseesimehe kohale. Je... ei ole, seega teen ettepaneku heakskiiduga kinnitada e-, esimene aseesimees oma kohale Congratulations and please come to the podium. palju õnne, tulge poodiumile. järgmisena teise aseesimehe valimine. kes soovib esitada kandidaadi? härra Donjon. proua esinaine, Rahvapartei nimel esitan kolleeg Kinga Kalli kandidaadiks okei okay. um,. Any other? kas on veel kandidaate? jah. aitäh, proua esinaine. ma ei soovi esitada teist kandidatuuri, aga sotsiaaldemokraatide saadikute nimel siin sooviksin ma hääletust teisele aseesimehe kohale salajaselt. According to the regulation uh.... Teil on siin komisjonis kuus saadikut, seega teil on õigus küsida, paluda salajast hääletust. niisiis läheme edasi salajase hääletusega. elektrooniliselt kuna on ainult üks kandidaat, siis kui te soovite hääletada tema poolt, siis roheline nupp, kui vastu, siis punane nupp. ja kui erapooletud soovite olla, siis valge nupp. hääletus on alanud. One, one vote missing. Ah. That's just a single trick. I close the vote. hääletus on lõppenud ja tulemused seega proua Kaal on valitud. palju õnne, palun tulge siia poodiumile. So let us proceed. järgmisena kolmanda aseesimehe valimine Who wants to introduce? Yeah. kes soovib esitleda kandidaati? ma teeksin kolmanda aseesimehe eh, kandidaadiks ettepaneku Demerelli, kes on sündinud eh, Türgis, aga eh, elanud Saksamaal, ta on Die Linke kandidaat ning eestkõneleja kaitse- ja julgeolekuküsimustes, aitäh! You accept your nomination? kas te olete kandideerimisega nõus? jah rohkem kandidaate ei ole. jätkakem üldise heakskiiduga. palju õnne, tulge poodiumile. edasi neljanda aseesimehe valimine, kes soovib kandidaati tutvustada härra Donjon. Äh, proua esinaine, Rahvapartei fraktsiooni nimel esitan kandidaadiks kolleeg Mandeli. Mr Mandel, do you accept the härra Mandel, kas olete kandideerimisega nõus? jah. rohkem kandidaate ei ole. seega läheme edasi jällegi üldise heakskiidu menetlusega. palju õnne ja palun tulge poodiumi. esimene osa meie päevakorrast on nüüd läbi. That's page fifty one um,. Under the um, topic chairs announcement uh.... siis esimehe teadaanded. Äh, pädevuste delegeerimine laiendatud juhatusele vastavalt kodukorra reeglile kakssada neli võib juhatus esitada teatud otsuseid koordinaatoritele, kui välja arvatada äh, raportite vastuvõtmise, äh, arvamuste või äh, vastuvõtmise alaseid otsuseid. kui vastuväiteid ei ole, siis see otsus on vastu võetud. vastuväiteid ei ole, seega otsus on vastu võetud. aitäh! Teile on antud ka kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kalender, sede komisjoni koosolekud sellel aastal toimuvad järgmistel kuupäevadel, esmaspäev, üheksas september kell viisteist null null, kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal, kolmapäeval ja neljapäeval äh, septembris, äh, seitsmendal ja kaheksandal oktoobril, esmaspäeval, üheteistkümnendal ja teisipäeval, kaheteistkümnendal novembril, esmaspäeval, teisel detsembril ja teisipäeval, kolmandal detsembril. kui vastuväiteid ei ole, siis on see heaks kiidetud. siis alakomisjoni keeleprofiil eh, selle üle otsustatakse esimesel koordinaatorite koosolekul, mis toimub järgmisel esmaspäeval. Um, the next CD subcommittee meeting will järgmine sede alakomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, äh, äh, üheksandal septembril kella poole kolmest kuni kuueni õhtul. loomulikult saadame teile päevakorra projekti. õigeaegselt tahaksin tänada kõiki saadikuid osaluse eest. tahaksin tänada tõlke nende töö eest ja kui rohkem inimesi sõna ei soovi, siis teen ettepaneku koosolek lõpetada. aitäh usalduse eest!